Well, good afternoon. tere päevast! kõigepealt, nagu te teate, tuleb meil kinnitada päevakord, kas kellelgi on päevakorra kohta midagi öelda või loeme päevakorra kinnitatuks. hästi, päevakord on nüüd kinnitatud ja nüüd tahaksin öelda, et siin on Pärsia lahe koostöönõukogu delegatsioon Nemad on siin õppereisil Euroopa Parlamendis, nad istuvad seal. niisiis, tervitage neid. ja nüüd läheme meie esimese päevakorrapunkti juurde. selleks on mõttevahetus Jose Ramos Hortaga kes on ÜRO peasekretäri esindaja Guinea-Bissaus, tegemist on endise Ida-Timori presidendiga ja Nobeli rahupreemia laureaadiga. niisiis, teie ees on tuntud inimene ning ta kõneleb meile siis olukorrast Guinea-Bissaus ja siis loomulikult on võimalik teile esitada talle ka küsimusi. niisiis, härra Horta, teil on sõna. lugupeetud esimees lugupeetud saadikud, suur aitäh selle eest, et mind siin vastu võtate minu uuel ametikohal. ma olen siin hoones ka varem käinud. olen siin käinud üsna palju kordi kolmekümne aasta jooksul ning alati on mind siin väga hästi vastu võetud igal korral, kui ma olen siia tulnud, äh, selleks, et kõnelda näiteks Ida-Timorist või, või millestki muust, tahaksin teile rääkida ühe väikese lookese. ei tahaks äh, väga palju aega oma peateemalt ära võtta, aga mõned nädalad tagasi olin ma Davoses äh, ning kõnelesin seal eurooplastega mõned nendest äh, suhtusid positiivselt Nobeli äh, rahuaupreemia äh, andmises, andmisele Euroopa Liidule ja üks ütles, kes on see idioot, kes seadis Euroopa Liidu kandidatuuri üles Nobeli rahupreemiale ja mina ütlesin, mina olin see idioot, kes seda tegi ja nad olid tõesti üllatunud ning äh, president Barroso mõned nädalad tagasi Lissabonis toimunud seminaril avalikult tunnustas ja ma tean, et Anna Gomes on üks, kes on <laughs> väga selle vastu, aga aga miks ma nimetasin äh, Euroopa Liidu Nobeli rahupreemia kandidaadiks? sellepärast, et väga tihti Euroopa Liit tegutses üksinda äh, USA-s, äh, ÜRO-s, samuti äh, Genfis inimõiguste komisjonis. Euroopa Liit oli üksinda edendades ja kaitstes inimõigusi, vabadust ja demokraatiat. ja tihti on Euroopa selle eest maksnud ka oma kahepoolsetes suhetes mõningate maailma riikidega. Teie olite need, kes algatasid äh, mõned äh, kõige äh, heldemad ja loomingulisemad koostöölepingud, näiteks Cotonou leping, enne seda loomekonventsioon, kõik peale relvade. Te olete üritanud edendada võrdseid kaubandussuhteid kolmanda maailma riikidega ning te olete üle saanud Teise maailmasõja Äh, tragöödiast ja loonud sellise suure institutsiooni, nagu seda on Euroopa Liit, niisiis ma äh, istusin ühel päeval maha ja koostasin ühe väga pika kirja Nobeli komisjonile Oslos. niisiis minu kuulajaskond Davosis oli väga üllatunud, et keegi ühest kaugest maailma nurgast, väga väikesest riigist Äh, esitas Euroopa Liidu kandidatuuri. võib-olla kui idee oleks tulnud eurooplaselt, siis oleks see olnud kuidagi erapoolik. aga see tuli väikeselt inimeselt, väikesest riigist, mis on väga palju kasu saanud sellest, mida Euroopa Liit on alati esindanud. ja nüüd äh, hakkaksin kõnelema olukorrast Guinea-Bissaus, kui ÜRO peasekretär Ban Ki-moon palus, äh, et ma hakkaksin eriesindajaks Guinea-Bissaus siis ta ütles ka, et me äh, tõstame siis selle missiooni staatust, paneme selle siis otse peasekretäri alluvusse selleks, et näidata, et ma olen isiklikult väga huvitatud kõigest seal toimuvast. ma kohtusin peasekretäri kõigi osakondade juhtidega ja kõigi julgeolekunõukogu liikmetega ja ka paljude teistega, ECOWAS-i juhtidega ning kõik ütlesid, et nad on väga huvitatud sellest, et asjad Guinea-Bissaus jällegi hakkaksid arenema. kõik äh, tunnistavad, et äh, palju aastaid on äh, rahvusvaheline üldsus läbi kukkunud, neil ei ole õnnestunud Guinea-Bissauga korralikku dialoogi pidada. nii headel kui halvadel aegadel headel aegadel ei panda asju kokku ja ei lahkuta, jäädakse ning äh, osaletakse dialoogiks ja, ja halvad ajad on just need ajad, kui tõesti tuleb seda dialoogi pidada. ÜRO on äh, alati olnud kohal väga väikeses äh, ulatuses ning niisiis peasekretär otsustas siis selle missiooni staatust tõsta Äh, see, mis, äh, see missioon on siis oma staatuselt võrdne Mali või Afganistani missiooniga. aga peasekretär ja Julgeolekunõukogu palusid mult ka, et ma vaataksin läbi praeguse olukorra, praeguse missiooni ning mais teeksin siis Julgeolekule Nõukogule et, ettepaneku, et kas oleks võib-olla vaja muuta ÜRO kohaloleku vormi Guinea-Bissaus. mida ma soovitan, et ÜRO teeks? et, et asjad tõesti hakkaksid arenema. siiamaani ei ole rahvusvahelise üldsuse osalemine Guinea-Bissaus äh, aidanud saavutada seda, mida Guinea-Bissaulased soovivad sellepärast, et meil ei ole väga selgelt äh, defineeritud missiooni ja meil ei ole ka vahendeid äh, selle missiooni toetamiseks. ja sellisel juhul me ei saagi olla edukad ja niimoodi satume inimeste silmis ka halba valgusesse, sellepärast et meid küsitakse, mida te siin üldse teete. mikspärast neljakümmend aastat äh, on Guinea-Bissaus endiselt väga suur vaesus, äh, poliitilised juhid on läbi kukkunud, aga võib-olla on läbi kukkunud ka rahvusvaheline üldsus äh, üks päev ma käisin Guinea-Bissau sõjaväe peakorteris, tulin sealt välja ja ma olin tõesti väga õnnetu. kuidas inimesed ikkagi saavad teisi inimesi niimoodi kohelda? kasarmud, armee peakorterid, barakid, köögid, haigla, kõik oli kohutav poliitilise juhtkonna läbikukkumine on kindlasti üks põhjus äh, äh, riigijuhid, ükskõik kus, millist riiki nad ei juhiks, peavad alati kõigepealt võtma endale vastutuse. aga ka need, kes äh, väidavad, et nad meid aitavad, peavad võtma endale vastutuse. miks me ei ehita korralikke kasarmuid äh, sõduritele? tegemist on ju inimestega inimesi ei saa kohelda niimoodi, nagu neid Guinea-Bissaus koheldakse. ütlesin peasekretärile ja kõigile Julgeolekunõukogu liikmetele, et mina kõnelen tõtt, tõtt kõigile, kes seda kuulda soovivad. ma ei hakka ette lugema teksti, mille keegi teine on minu jaoks kirja pannud, ma ei kirjuta alla raportitele, millesse ma ei usu äh, peasekretär, julgeolekunõukogu peavad teadma tõde. milline siis on praegune olukord Guinea-Bissaus? Äh, suurel määral on olukord rahulik. Äh, Guinea-Bissau ei ole Mali, see ei ole Kongo, äh, seal ei ole relvastatud konflikti kahe poole vahel. on lihtsalt mittefunktsioneeriv riik. armee on sekkunud riigi asjadesse Äh, asjadesse, mis peaksid olema tsiviilvalitsuse pädevuses, aga äh, üksteisele järgnenud tsiviilvalitsused ei ole suutnud mingeid tulemusi saavutada. nüüd me oleme ko-, äh, parandanud rahvusvahelist koordineerimist ning me loodame, et Guinea-Bissau praegused võimud koos siis parlamendiga, mis on ainus legitiimselt valitud organ, suudavad märtsi lõpuks koostada nõndanimetatud teekaardi, mis viiks siis valimisteni Guinea-Bissaus novembris või detsembris. seda ootavad siis Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse juhid, kes tulevad elevandiluurannikul peatselt kokku, ma saan aru, et ka Euroopa Liit ootab seda ja seda ootan ka mina me teeme nendega koostööd selleks, et toimuksid vabad demokraatlikud valimised siis eh, enne selle aasta lõppu. aga ma teen ettepaneku, et me defineeriksime ümber selle, mida üleminek tähendab. traditsiooniliselt on üleminekud äh, Ehm, vaadelda kui perioodi tänasest päevast ehm, valimiste päevani. minu arvates tuleks vaadata neid äh, asju mitmes etapis, kõigepealt riigipöördest äh, valimiste korraldamiseni ja siis valimistest valimiste päevani ja siis veel valimi-, valitsuse moodustamiseni. nii et, et keegi tõesti ei jääks kaotajaks, et kõik erakonnad tõesti osalevad valimistel ja saavad aru, et need väljakutsed, mis nende riigi ees seisavad, peavad äh, sisendama kõigile, et ka kaotajaid ei ole, erakond, kes võidab, peab kutsuma teise ja kolmanda koha saanud äh,, moodustama kõikehõlmavat valits-, valitsust järgmiseks kolmeks-viieks aastaks, ma tean, et seda kõike on kergem öelda kui teha, selleks on vaja erakordset peaministrit, väga karismaatilist juhti, kes suudaks sellist koalitsiooni kolm kuni viis aastat koos hoida. Eh, teie siin Euroopas tõenäoliselt mõistate, kui raske on koalitsioone koos hoida, eriti veel sellises riigis nagu Guinea-Bissau. aga tegemist on väljakutsega, mille me poliitilistele juhtidele esitame. nüüd teine faas eh, oleks siis eh, riigi uuesti ülesehitamine et otsest sõna, äh, sõnalisest tähendusest tuleb kõike ka jällegi äh, otsast peale alata äh, Guinea-Bissau liidrite ees seisab väljakutse, nad peavad tunnistama, millised on need probleemid, mis riigi ees on seisnud viimasel aastakümnel, nad peavad leppima rahvusvahelise abiga, rahandusministri, ministeerium ja kõik teised peavad oma töö korraldama nii, nagu soovivad ähm, sõltumatud eksperdid, kes on ametisse nimetatud Maailmapanga või IMF-i poolt ma loodan, et Euroopa Liit, äh, millel on äh, olnud, äh, mis on Guinea-Bissaud väga heldelt toetanud, samuti osaleb. loomulikult te olete kehtestanud ka sanktsioone, mis olid paratamatud, arvestades seda, mis juhtus, aga te tegite seda, mis, mida tuli teha Te ei äh, loobunud nendest programmidest, mis teenisid tavaliste inimeste huve ja ma olen teiega nõus, et sellel perioodil tuleb laiendada just nimelt neid programme, mis on suunatud kodanikeühiskonnale ja vabaühendustele või ÜRO agentuuridele kui teile tundub, et eh, tingimused ei ole sobivad selleks, et eh, võimul olevate, eh, võimudega otsese, otse suhelda. aga rahvas on olemas, on kirikud, on ÜRO, mina olen seal. nii et, et on võimalik leida viise, kuidas meiega koostööd teha, kuidas luua tingimusi stabiilsuseks enne valimisi ja peatuksin ka organiseeritud kuritegevuse ja narkootikumide teemal rahvusvahelises meedias on selle teema kohta väga palju öeldud. enne kui ma Guinea-Bissausse jõudsin, olin ma juba lugenud selle, selle kohta, kuidas Guinea-Bissaust on saanud narkoriik, kes on siis äh, narkoäri kesk, keskuseks Lääne-Aafrikas äh, mina sellise hinnanguga nõus ei ole, sellepärast et need inimesed, kes selliseid väiteid on esitanud, äh, sealhulgas ka ÜRO enda vastav amet, ei ole suutnud mind veenda, et narkoriigi definitsioon sobib Guinea-Bissaule. enne kui ma Guinea-Bissaus äh, läksin, öeldi mulle, et seal võib igal pool näha märke seletamatust jõukusest. mina ei ole näinud eriti palju Hummereid või äh, BMW-sid, paari, paari tükki olen näinud. Äh, külastasin ühte inimest, kelle kohta öeldi, et ta oli narkokartelli juht Guinea-Bissaus ta elas ühe tunni kaugusel pealinnast Bissaust. mulle öeldi, et tema maja ümbritseb kõrge müür ja sees on luksusautod. tegemist on siis Guinea-Bissau relvajõudude juhiga. ma küsisin ta käest ühel päeval, et kas ma võin talle külla tulla, läksin järgmisel päeval. ta elab majas, mis praeguste hindade juures maksaks umbes kümme tuhat dollarit see on ehitatud siis punastest tellistest ja väljast tsemendiga kaetud. mingit müüri ei ole ja mitte ühtegi isiklikku autot ma ka ei näinud. siis öeldi mulle, et tal on luksuslik villa Dakaris, mere ääres. ma küsisin siis sellelt äh, agentuurilt, kes Dakaris asub, et kus selle kindrali villa on, nemad ei teadnud Eh, loomulikult ei tähenda see kõik seda, et organiseeritud kuritegevust ja narkoprobleemi Lääne-Aafrikas ei ole, on küll. aga olgem ausad, narko, narkootikume toodetakse Lõuna-Ameerikas, Kolumbias, Boliivias, Peruus. sealt tulevad need siis laeva või lennukiga Lääne-Aafrikasse ja nad, nad tuuakse siis sisse ükskõik kus võimalik, Guinea-Bissaus, Malis, ükskõik millisesse Lääne-Aafrika rannikupiirkonnas. transiit läbi Mauritaania, Maroko ja siis jõuavad nad Euroopasse. ja keskusi on tegelikult kaks, Lõuna-Ameerika ja Euroopa kui Lõuna-Ameerika oma sõjaväe ja laevastikuga ei suuda äh, narkotootmisele, narkootikumide tootmisele lõppu teha ja kui eurooplased läbi hariduse läbi politsei sekkumise ei suuda peatada narkootikumide jõudmist Euroopasse, siis ärge ainult aafriklasi selles kõiges küll süüdistage, lääne-aafriklasi. Nemad on tegelikult äh, selle kahe keskuse tegevuse äh, ohvriteks. Nemad on lihtsalt äh, Lõuna-Ameerika ja Euroopa vahel aga me saame äh, teha kõik selleks, et Guinea-Bissau ja Lääne-Aafrika ei langeks veelgi rohkem organiseeritud kuritegevuse küüsi. kuigi ma ei usu, et see asi on nii tõsine, nagu raportis öeldakse, aga probleem on siiski üsna tõsine ning me peame astuma ennetav, võtma ennetavaid meetmeid. ning Guinea-Bissau on üks koht, kus on võimalik tulemusi saada, kui Euroopa Liit selles piirkonnas jõuliselt tegutseb kui me aitame Guinea-Bissaulastel luua väikest merepatrulliüksust, lahendada ebaseadusliku kalapüügi probleemi, millega muide tegelevad põhiliselt Euroopa alused. ma tean, et mõnedele inimestele ei meeldi ebaseaduslikust kalapüügist kõnelda, sest sellega tegelevad eurooplased ja seetõttu keskenduvad nad narkootikumide küsimustele. probleemiks on ebaseaduslik äh, Äh, kalapüük, äh, mis võtab lääneaafriklastelt ära kümneid miljoneid dollareid, äh, see peab lõppema. siis relvakaubandus veel ja narkokaubandus. Guinea-Bissau võiks tegelikult olla rahuoaas, seal ei ole etnilist vägivalda, ei ole sellist usulist fundamentalismi kõik kolm religiooni eksis-, koos eksisteerivad rahulikult ja nad võiks olla eeskujuks tegelikult muu, muu, muude piirkondade poliitilistele äh, eliidile. mina kohtusin nii protestantide, katoliiklastega kui enamuses olevate moslemitega ja need kolm, kolme religiooni esindajad on alati kohtumistel koos. niisiis, esimees, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, lõpetaksin oma sissejuhatava sõnavõtu sellega ja kutsuksin äh, teid üles, et kui on olemas rahalisi vahendeid, mida tahetakse eraldada Guinea-Bissausse. ja kuna te riigipöörde tõttu ei saa seda raha eraldada, siis ärge palun suunake seda raha mõnele teisele kriisile Aafrikas, nagu Mali näiteks. praegu pööratakse väga palju tähelepanu Malile, sest et kui te ei saa raha riigile eraldada poliitilise olukorra tõttu, saate raha eraldada ju ÜRO peasekretäri esindajale, kui te just nüüd muidugi mind äh, ei umbusalda. või eraldage see raha UNICEF-ile äh, või Maailma Toiduprogrammile. ärge seda neid vahendeid külmutage ja ärge neid eraldage ka mõne muu probleemi lahendamiseks. Äh, suur aitäh teile ja jumal õnnistagu teid! suur tänu! ma arvan, et teie sõnum on äh, selgelt äh, välja öeldud ja kõlama jäänud. härra Salafranca nüüd palun, ütleb härra esimees, äh, avab arutelu oma küsimuste ja kommentaaridega. nii et teil on sõna. Gracias, eh, señor presidente, bienvenido, señor Ramos Horta, otra vez. tere tulemast, härra ja tere tulemast tagasi Euroopa Parlamenti! meil on väga hea meel teid siin täna uuesti näha, meil on olnud juba mitmeid kordi võimalus teiega juttu ajada ja me soovime teile kõike head teie mandaadi jaoks, mille teile ÜRO peasekretär andis. Guinea-Bissau ajalugu Portugali võimu alt iseseisvumise pärast pärast Portugali iseseisvumis, Portugali võimalus iseseisvumist on olnud väga keeruline, olid erinevad presidendid, oli probleeme, kahe tuhande üheksandal aastal president kukutati, järgmine suri, siis tuli riigipööre, nii et te ütlesite väga selgesti, et olukord Guinea-Bissaus on täiesti seistsugune kui olukord Malis kuid me ei tohi unustada ära siiski, et on teatud sarnasusi nii Maaliga kui ka Mauretaaniaga. ja seda ei ole meie välja mõelnud, vaid ÜRO on öelnud, et kahe tuhande neljandast aastast saati on ähm, seal näha suuri pöördeid, äh, narkootikumi veetakse laheriikidesse äh, ja mõned riigid, nagu näiteks Nigeeria, kasutavad äh, äh, Guinea-Bissaud äh, ära heroiini ümberpakkimisel, selleks et seda siis edasi vedada teistesse riikidesse. väga paljud mainivad äh, või nimetavad Guinea-Bissaud narkootikumide riigiks ja me kardame, et need narkootikumid jõuavad äh, rahvusvaheliste narkosadamate kaudu Euroopasse, ka Hispaaniasse. meil tuleb selle olukorraga tegeleda Atlandi ookeani lõunaosa on väga tähtis, kui me räägime maailma turvalisusest äh, ja ka Saheli piirkonna kriis mõjutab äh, maailma julgeolekut. Euroopa Liit peaks ja on seda ka teinud, äh, toetama ÜRO jõupingutusi Guinea-Bissau probleemi lahendamisel mõlemas äh, etapis, mida te siin juba ka mainisite. ühelt poolt tagasipöördumine normaalse olukorra poole ehk siis valimised ja ma paluksin, et äkki te saaksite meile konkreetseid kuupäevi nimetada. milline on tulevik sest valimised on ju kõigest lähtekohaks, mitte sihtpunktiks ja teil on olnud väga suured kogemused äh, ka institutsioonide ja tegelikult kogu riigi uuesti ülesehitamisega. see kõik huvitaks mind väga ja te rääkisite ka äh, ühest endisest sõjaväelasest, kes elab väga tagasihoidlikus majakeses kuidas see olukord siis on, sest siin on tegelikult ju väga selgelt välja toodud, et kauplemine kokaiiniga on äh, suurenenud Guinea-Bissau lahes ja mida siis Euroopa Liit saab ära teha selleks, et ähm, konkreetsemalt seda riiki aidata? mis puudutab nüüd ÜRO soovitusi, siis nemad teevad neid ka ju teie raportist lähtudes. suur tänu, härra Salafranca ja nüüd proua Kumes, palun. E, e äh, härra esimees ja härra president, äh, väga hea meel on teid siin näha ja väga tore on teada, et teie kogemuste pagas äh, rahvusvahelises poliitikas, poliitikas üldisemalt ja riigimehena ka on äh, väga suur ja lai ja nüüd on see Guinea-Bissau puhul ka ÜRO äh, katuse alla jõudnud. Ähm, selle valguses, mida ütles just härra Salafranca, loodan ma, et te saate ehk valgustada geopoliitilist konteksti mille raames Guinea-Bissau täna areneb. me teame, et, et võimuvõitlus toimub, äh, toimub mitme erineva osapoole vahel ja see kõik mõjutab Guinea-Bissaud. ECOWAS-i äh, teod on siin, mõjutavad äh, tänast olukorda. Nigeeria ja teised riigid on sellesse seotud ning äh, naaberriigid ilmutavad aina suuremat huvi Guinea-Bissau vastu, tundub, et nad oleksid äh, vast isegi huvitatud äh, olukorra destabiliseerimisest riigis, sellepärast et praegu tundub, et võimupiirid ei ole veel paika seadnud, seatud piirkonnas, kus on ressursid kaalul ja samuti kogu selles piirkonnas on väga teravad probleemid terrorismiga. see kõik omakorda võib äh, mõjutada ka seda, mis toimub äh, meredel, näiteks piraatlus ei ole ju üldse piir, äh, praegu piiratud India ookeaniga, vaid ka Guinea laht on selle all kannatamas. et vaatame siis seda laiemat geopoliitilist konteksti ja kui me praegu vaatame valimist ja siirdeaega, siis äh, küsimus teile, kas te üldse näete riigis äh, parlamentaarse dimensiooni ja rolli suurenemist? me räägime ju ikkagi äh, riigist, mis on Kotonu lepingu osapool ja sellel riigil on olemas teatud parlamentaarne traditsioon, kuidas meie saaksime Euroopa Parlamendina aidata parlamendi dimensiooni suurenemisele kaasa Guinea-Bissaus? ja nüüd, äh, te rääkisite ka rahastamise küsimusest. ning äh, nende tegevuste osas, mida teie missioon on planeerinud, kas te volinik Pielbalksi või ka paroness Ashtoniga olete planeerinud kohtumisi? sellepärast, et riigipöörde järgsed sanktsioonid, mis Euroopa Liidu poolt äh, on ellu kutsutud, olid piiratud äh, arenguabi äh, eelarve rahastamisel Euroopa Liidus. minu andmete kohaselt käesoleva aasta lõpus on vähemalt lootust, et äh, need eelarveread vabastatakse. ja seetõttu võiks olla ju laiem plaan tegevuste rahastamiseks. Euroopa Liit toetaks rahastamist äh, koos äh, teie poolt esindatava ÜRO missiooniga. ja veel üks märkus minu poolt. mina olin üks nendest kes äh, püüdis äh, lõpetada missiooni Guinea-Bissaosse, mis pidi äh, reformima julgeolekujõudusid. tegemist ei olnud üldse minu arust mitte lihtsalt julgeoleku ja jõustruktuuride küsimusega, vaid kogu riigi ülesehitamisega. kas teie usute, et Euroopa Liit võiks olla süvendatult kaasatud ükskõik kas siis tsiviil- või sõjalisse operatsiooni, mida võiks ellu kutsuda äh, teie riigis äh, riigi ülesehituse äh, rajamiseks. härra Tännok nüüd palun. suur tänu, härra esimees. tere tulemast, ütlen teile portugali keeles. suur tänu olen käinud Ida-Teremaalis ka ise ja kui ma üheksakümne üheksandal aastal parlamendis esimese kõne koostasin, siis äh, märkasin ka dokumentides teie nime ja seda, kuidas te olete oma riigi, Portugali ja Indoneesia okupatsiooni vastu võidel, võidelnud ning hiljuti olin ma Aafrika saarve raporti autoriks. Te ütlesite, et Guinea-Bissau ei ole küll narkoriik, aga selge on see, et tegemist on nurjunud riigiga. ja seetõttu minu küsimus Aafrika saarve raportöörina, aga ka praeguse raportöörina inimõiguste äh, aruande kohta Saheli piirkonnas küsin ma, kui palju te usute sellesse, et Lääne-Aafrika äh, um-, uimastikaubandus ja relvakaubandus on Boko Haramis äh, Nigeerias. Te rääkisite ka, et Guinea-Bissau enamik rahvastikus on äh, moslemid mina alati arvasin, et äh, need on, äh, nad on katoliiklased, äh, arvestades ajaloolisi sidemeid Euroopaga. ma tahaksin küsida teie käest, kas te usute, et narko, islami, terroristid, inimest, inimkaubitsemine ja relvakaubitsus on seotud Äh, ja teie käest tahaksin ka teada, et kas uimastite dekriminaliseerimine lahendaks selle globaalse uimastiveo probleemi? härra Feio, palun. suur tänu, härra esimees ja president Horta. tahaksin tervitada teid, väga suur heameel on teid siin näha kas ma võiksin ehk alustada sellest, et ütleksin, et äh, ma olen täiesti veendunud sellest, et teie suur kogemuste pagas on äh, heaks aluseks äh, selle suure väljakutse elluviimisel, mis teie ees asub. juunis kaks tuhat kaksteist võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, mille toetajaks olid mitmed poliitilised fraktsioonid. mina, Anna Koomes kirjutasime alla ka sellele raportile, see puudutab olukorda Guinea-Bissaust ning see tõi välja olulised valupunktid ma tahaksin küsida teie käest täpsemalt selle taustal, mis te sissejuhatuseks ütlesite, milline on humanitaarolukord äh, Guinea-Bissaus, eriti just ümberasustatud isikud, pagulased, kes on ümber asustatud siis äh, riigisiseselt. kas te oskate öelda, ähm, milline on praegu olukord, kas äh, näiteks äh, toiduainete tarnekindlus on neile inimestele tagatud, humanitaarabi ja inimestega seonduv on Euroopa Liidule väga tähtis. ja seetõttu ma tahaksin küsida, millist äh, rolli te näete, mida võiks Euroopa Liit täita, et äh, aidata Guinea-Bissaud üles ehitada nii riiklikke institutsioone kui ka ühiskondlikke struktuure üldisemalt? Äh, sealhulgas abiküsimus, mida praegu ka puudutati, praegu on abivoog peatatud ja ma tahtsin küsida, kas Euroopa Komisjoni poolt on garantiisid, et et raha, mis on praegu eraldatud Guinea-Bissau humanitaarabile, kasutatakse selleks, et ehitada riiki üles, tagada selle kõige akuutsemad vajadused ning eriti pöörata äh, rõhku humanitaarküsimustele. edasi valimiste küsimus. Te juba viitasite sellele, et esimene samm valimiste mm, konsolideerimisprotsessis on tehtud. me teame kõik millised on vajakajäämised tehnilised, äh, materiaalsed ning valimiskorraldus üldisemalt Guinea-Bissaus. ja ilmselt ei, te ei oska mulle öelda konkreetset tähtaega, aga millal valimised võiksid aset leida ja mida võiks Euroopa Liit teha? härra Milan Mon, palun suur tänu, härra Ramos Orta. suur tänu, et tulite täna siia. suur tänu ka kogu selle informatsiooni eest, mida te meile Guinea-Bissau kohta andsite. ma tahaksin keskenduda teisele etapile, nimelt äh, organiseeritud kuritegevus ja narkootikumidega kauplemine. minu arvates oli väga palju kasu sellest, mida te ütlesite, sest kuni eilse päevani olin ainult kuulnud sellest, et Guinea-Bissau on seotud narkokaubandusega, et tegemist on nii-öelda ümberpakkimiskohaga ja narkootikumide kauplemiskohaga. Te ütlesite, et nii hull see olukord ei ole või mina sain teist vähemalt niimoodi aru Guinea-Bissau äh, heroiiniga kauplemisel ei olegi nii tähtis riik, kui siiamaani arvati. mina olen koostamas raportit äh, Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika suhete kohta samamoodi nagu ka meie suhete kohta USA ja Aafrikaga ja sellepärast olen ka kogu sellest informatsioonist vägagi huvitatud. kuid ma mäletan, et äh, et äh, meil oli ka tegevuskava narkootikumidega kauplemise kohta. seal on meil Voxi algatus, mis on Lääne-Aafrika narkoalgatus, ECOWAS, siis ka ÜRO algatus ähm, organiseeritud kuritegevuse vastu ja seal räägitakse ka narkootikumidest Lääne-Aafrikas kui te ütlete, et Ladina-Ameerikast tuleb põhiline osa kokaiinist ja suurim osa tarbijaid on äh, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, kuid ka Lääne-Aafrikas on ka päris palju kokaiinitarbijaid. seda ei ütle ei ütle Guinea-Bissau võib-olla selgelt välja, kuid nad on ilmselgelt ka sellesse ärisse kaasatud. eriti just Lääne-Aafrikas ja ma kardan, et ka Guinea-Bissaus on äh, Guinea-Bissaul on juhtiv roll võib-olla mitte küll kokaiini tarbimisel, aga narkootikumidega kauplemisel. Answer in the various uh, languages ma võiksin vastata ilmselt kõikidele küsijatele nende oma emakeeles, ütleb kõneleja. Uh, Spanish, but uh, I, I would probably get things confused. aga ilmselt läheksid asjad uh, sassi, kui ma hakkan siin keeli vahetama, nii et uh, ma jätkan inglise keeles, ütleb härra Horta mis puudutab ECOWAS-i äh, liidrite kohtumist äh, Kotivaaris, mis hiljuti aset leidis, siis äh, riigijuhid panid kokku avalduse, kõikehõlmava avalduse Guinea-Bissau kohta ning valimiste koha pealt ootavad nad, et valimised korraldataks veel selle aasta jooksul, kas novembris või detsembris kui ma pöördun Bissausse tagasi, siis on mul plaanitud juba kohtumised. olen uurinud, kas Aafrika Liidu liidritega, ECOWAS, CPLP, Euroopa Liidu ja teistega saaks kohtuda, sealhulgas ka kohtumised, kahepoolsed äh, kohtumised partneritega. nii et vaadata ECOWAS-i äh, positsioon üle, sellepärast et ÜRO peab alati püüdma koostööd teha ka piirkondlike organisatsioonidega. me võime muidugi aeg-ajalt erinevate strateegiate või taktikate valdkonnas olla eri meelt, aga eh, kokkuvõttes on ÜRO peasekretäri ülesanne see, et eh, koostöökäsi tuleb ulatada eh, regionaalsetele organisatsioonidele, nii et kohalikud organisatsioonid saaksid regiooni väljakutsetega Äh, toime tulla. töötame siis koos ECOWAS-iga selleks, et vaadata üle see raam, mis nad Guinea-Bissau kohta on kokku pannud. edasi läheme me Bissau enda liidrite ja parteijuhtide juurde selleks, et vaadata üle veel kord äh, valimiste kalender. nii nagu ma ütlesin juba varem, on loodetavasti märtsi lõpus asjad nii kaugel, et nii täidesaatev võim kui ka parlament riigis mis on legitiimne parlament, sest parlamenti laiali ei saadetud, paneksid kokku teekaardi, eh, öeldes seal konkreetsed sammud eh, valimisteni. mais aga tulevad nad siis välja uue laiema eh, valitsemiskavaga. nii palju siis valimistest. aga selles valguses on minu eelistus ja ma olen juba vendadele-õdedele kodus öelnud seda, arvestades äh, poliitiliste parteide ja liidrite äh, skeptitsismi ning äh, seda, et väga sageli seatakse kahtluse alla valimistulemused, tavalised oponendid hakkavad üksteist poriga loopima selles osas. võib-olla oleks hea, kui ECOWAS, Aafrika Liit või näiteks Euroopa Liit saaks jälgida kogu valimisprotsessi kui sellist sest äh, suveräänsus äh, seisneb tegelikult äh, valimisseaduse ja valimiskorralduse paikapanemises, seda teeb meie Riigiassamblee, aga hääleta-, hääletamise akt on suveräänse riigi kodaniku õigus, aga loomulikult valimiste korraldamine kui selline tehniline korraldamine ei ole suveräänsusega seotud, meil on vaja usaldusväärset institutsiooni, kes sellega tegeleks kui meil ei oleks, kui meil ei ole endal tehnilisi vahendeid või kui ei ole poliitilist äh, tahet kõigilt osapooltelt, siis on ilmselt parem, et keegi teine valimisprotsessi juhiks. ja kui me praegu jõuame selleni, et äh, poliitilised osapooled äh, jõuavad kokkuleppele, et oma riigi tuleviku tarvis on oluline see, et oleks laiapõhjaline valitsus, siis ilmselt on ka poliitiline kliima parem selleks, et läbipaistvad valimised saaksid toimuma. mis proovi-, puudutab äh, relvajõudude ümberkorraldamist, siis ma olen äh, sõjaväejuhtidega kohtunud ning olen neid valgustanud ka sellest, et rahvusvaheline üldsus tunneb, et on vajalik äh, relvajõudude ümberorganiseerimine need struktuurid, mida vanasti eh, kasutatud said, eh, eh, ei sobi enam ja seetõttu räägin ma alati Guinea-Bissau relvajõudude moderniseerimisest ja ümberkorraldamisest, aga see algatus peab tulema sõjaväeringkonna enda sees, sellepärast et need inimesed, kellega ma olen rääkinud, on Guinea-Bissau äh, Äh, iseseisvusvõitluse veteranid, äh, viiekümnendatel ja kuuekümnendates aastates inimesed on need, sellepärast et kui neile otsa vaadata, peegeldub sealt kogu Guinea-Bissau ajalugu. me ei saa kindlasti võtta nendelt ära vastutust mõelda riigi tuleviku peale just relvajõudude valguses. Nad äh, tulid minu juurde ja ma ütlesin neile, et jaa, võib-olla teie visiooniga kooskõlas ning Guinea-Bissau analüütilise lähenemise taustal vaatame üle äh, julgeoleku väljakutsed, konventsionaalsed ja mittekonventsionaalsed, välised ja riigisisesed ja siis vaatame, mida teeme ära selleks, et äh, relvajõud ümber korraldada. aga igal juhul on vaja need korraldused ka, äh, vastavad peavad olema ressurssidega, sellepärast et meie vajadused võivad olla aastasetini, aga kui ressursse pole, siis ei ole võimalik ka välisele toele alati ju loota, tuleb vaadata äh, teisi võimalusi peale politsei ja armee, selleks, et mittekonventsionaalsete julgeolekuohtudega silmitsi seista niisiis me peame töötama ko koos sõjaväejuhtidega selleks, et relvajõude ümber korraldada ja moderniseerida. see ei ole prioriteet eh, esmajoones, kõik prioriteedid on tähtsad, aga Euroopa Liit on ka eh, juba eh, uuringu selle kohta teinud, millised probleemid on relvajõudude osas Guinea-Bissaus. Angola on sellise uuringu väl-, läbi viinud, ECOWAS on seda ka teinud. me uurime lähedalt neid soovitusi ning aitame Äh, ka sõjaväejuhtidel Guinea-Bissaus tulla välja konkreetse plaaniga, kuidas aidata äh, Guinea-Bissaud äh, relvajõudude moderniseerimiseks aga nagu öeldud, kogu riigi ümberkorraldamine on väga oluline, ainult relvajõududega me ei saa ju tegeleda, me peame ümber korraldama ka oma finantssektori, kohtuorganid ja nii edasi. nüüd, mis puudutab organiseeritud kuritegevust, sealhulgas uimastikaubandust, siis ma ei taha, et mind valesti tõlgendatakse, et probleemi ei ole. probleem on ja probleem on tugev kogu Lääne-Aafrikas ning rahvusvaheline kogukond peaks aitama, sellepärast et see kõik mõjutab ka eurooplasi. ja üks võimalus, kuidas kohe seda teha, on näiteks õhuseiret teha Lääne-Aafrika riikide kohal, Senegal näiteks äh, neil on olemas radarisüsteem, mis ei toimi kaugemal kui ainult äh, omaenda lennujaama territoorium, kõik, mis äh, merelt tuleb, nad ei suuda kontrollida. nii et kuidas siis oleks, kui näiteks seaksime me sisse sellise radarisüsteemi, mis aitaks ka tõhusalt tuvastada laevu me oleme püüdnud Guinea-Bissau äh, poliitilistelt jõududelt saada kokkuleppe äh, selleks, et äh, me oleks valmis koostööks niikaua, kui me ise oleme suutlikud oma merejulgeolekujõud korda seadma, ehk oleks võimalik just julgestust merelt paluda abina Euroopa Liidult, kas siis see võiks olla kas või mõni lennukikandja või, või mõni muu abivahend, mis võiks asutada kas või Guinea-Bissau territooriumilt või territoriaalvetest kaugemal, kus oleks võimalik ka näiteks korraldada väljaõpet ning äh, abistada selle kaudu ka meid äh, taristu ja muuga. ning aidata ühtle, ühtlasi ka seiretegevusega nii õhus kui äh, merel niimoodi oleks võimalik äh, uimastikaubandus äh, piir panna ning samuti peatada igasuguse kuritegeliku elemendi juurdevool riiki. ma ei saa siin äh, muidugi kommenteerida huv-, erinevate riikide konflikte ja huvisid Guinea-Bissau suunal võib-olla oma mandaadi lõpul, kui ÜRO peasekretäri eriesindaja, võin ma ehk tulla ja, ja rääkida nendest teemadest äh, laiemalt, aga praegu võin ma öelda seda, et äh, ka portugali keelt rääkivate riikidega kogukond ei ole kokku leppinud äh, mis peaks Guinea-Bissaoga saama. samuti ei ole kokkulepet ei ECOWAS-i ega Aafrika Liidu osas, ei ole ka Euroopa Liidu sees olemas seda eh, ühte konkreetset arvamust või komisjoni poolt, mis riigiga peaks saama. ECOWAS-i riikidest viisteist omavad väga erinevaid huvisid riigi suunal. ma püüan omalt poolt nendega koostööd teha, hoolimata sellest, millised on nende konkreetsed üksikute riikide huvid Guinea-Bissau suunal ning ma kindlasti äh, esitan neile ka väljakutse, äh, muidugi austusväärselt. riik ei ole ei Mali ega Kongo ja kui Aafrika Liit Guinea-Bissau puhul ei saa probleeme lahendada, siis kuidas saaksite te lahendada Mali probleemid? sest Guinea-Bissaus ei ole kodusõda relvajõud ei ole mitte kunagi Guinea-Bissaus äh, äh, juhtimist üle võtnud, pärast riigipööret anti kohe võim üle äh, tsiviilesindajatele, aga praegune siirde president, kes juhib tsiviilvalitsust, püüab hoida distantsi relvajõududega. praegune president ei tahtnud äh, vastutust üle võtta riigi juhtimise eest, aga samas tegemist on Guinea-Bissau ja Roheneeme saarte iseseisvuse Aafrika partei juhiga, aga ta ei taha vastutust võtta, ta samas ütleb, et oma tööd teeb ta just riigi huvides. mis puudutab uimastikaubanduse dekriminaliseerimist siis see ei ole mingisugune teema, millega mina oleksin väga põhjalikult tegelenud. ja ma püüan vältida sellele küsimusele vastamist. sest tõesti, ma ei ole mitte kunagi selle peale üldse mõelnudki. mis puudutab äh, humanitaarabi ja toidutarnekindlust, siis äh, väga suur vaesus on alatoitumus inimeste äh, keskel, samuti ei ole paljudel inimestel võimalus pääseda ligi puhtale joogiveele. ja kuna praegu on poliitilised struktuurid äh, puudulikud, siis ma kutsun teid üles äh, osutama abi omalt poolt läbi minu enda äh, institutsiooni, läbi äh, Maailma Toiduabiprogrammi, läbi UNICEF-i ja nii edasi, sest tegelikult ÜRO agentuurid on kohapeal ja nemad on ainukesed, kellel on kogu riigis kohalolu ja neil on kahjuks väga napid ressursid. Nad teevad suurepärast tööd ja seda väga kitsastes ja rasketes tingimustes. eriti väga paljust eh, rahvusvaheliste äh, spetsialistide osas, kes riigis asuvad. nii et ma palun teilt, kui te ei saa valitsusele osutada rahalist abi, siis püüdke rahvusvaheliste vabaühendustega tööd teha ning ÜRO eriagentuuridega samuti. ma arvan, et olen enamikule küsimustele ka vastanud, kui midagi jäi vahele I think. okei okay.. Well, thank you very much. suur tänu teile, ütleb härra esimees, väga vajalik ja kasulik arvamuste vahetus oli meil ning meie jaoks oli see loomulikult väga oluline, et me saime esmase ülevaate Guinea-Bissaust ning me oleme väga tänulikud, et te tulite meiega seda jagama, et te vastasite meie küsimustele. suur tänu teile, härra Horda ja soovime teile kõike head!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 Have... hästi, meil tuleb hääletada. esimene raport, mis puudutab äh, raporti eelnõud äh, naiste õiguste kohta äh, kandidaatriikides Balkanil, olete te valmis hääletama? muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. number viis, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. number kaheksa, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi, kolmteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist seitsmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neljas osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viies osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuues osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsmes osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. mulle öeldi, et me peame hääletama ka kuueteistkümnendat, sellepärast et me lükkasime neljateistkümnendat tagasi, nii et läheme tagasi. lõige kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Läheme nüüd kompromissettepaneku kolm juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kakskümmend neli, vabandust siiski, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus elektrooniliselt. jaa, okei okay,, we will keep in touch. And you don't, okei okay.. One, two. üks, kaks, kaks kaardita liiget. olete poolt, jah? So twenty nine. nii et kakskümmend üheksa poolt, palju õnne! Now We go to the second vote. EU-China agreement. Euroopa Liidu Hiina kokkulepe, üks lõpphääletus ja hääletus on alanud. Has everybody voted? We have two without. kas kõik on hääletanud, kaks on ilma kaartita, hääletus on lõppenud. So twenty eight in favor nii et kakskümmend kaheksa poolt, suur tänu, härra Tännok, palju õnne! okei okay., now hästi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 delegatsiooni juhti Marissa Matias, ta ei ole siin kohal, aga ta on teel siia, nii et ootame paar minutit. Well, you know, I have to announce you that Te teate, mul tuleb teile teada anda, kuna meil on äh, nii kiiresti päevakord ära võetud, siis arvamuste vahetus Rüpa Choiga algab kell viis, mitte pool kuus, nii et kell viis alustame mis on hea uudis. suur tänu ja ootame nüüd proua Marisa Matiast. okei okay.. So. niisiis, järgmine päevakorrapunkt on ülevaade ma-, Marisa Matiaselt üheteistkümnendast Euroopa Parlamendi Liibanoni parlamentide vahelisest kohtumisest Liibanonis. see kohtumine toimus veebruaris ning proua Matias on siis Mašreki riikidega suhete arendamise delegatsiooni aseesimees ning äh, loomulikult äh, me oleme huvitatud sellest, kuidas Süüria kriis mõjutab Liibanoni ja samuti äh, reformide protsessist, valimisseadusest Liibanonis, nii et teil on viis kuni kümme minutit sellest teemast ülevaate andmiseks ja selleks, et anda ülevaadet ka teistest teemadest, mida te oluliseks peate, nii et teil on sõna, palun. Thank you very much, I do apologize. aitäh ja ma vabandan, et ma hiljaks jäin ma arvasin, et äh, minu äh, punkt algab pool viis. Äh, räägiksin siis lühidalt delegatsiooni visiidist ning loomulikult kestest-, keskenduksin siis neile kahele küsimusele, millest te mainisite, need olid siis ka meie delegatsiooni visiidi keskmes Liibanonis. me olime seal üheteistkümnendast viieteistkümnenda veebruarini ning meil oli võimalus kohtuda presidendi, peaministri ja parlamendi spiikeriga, samuti mõnede ministritega, näiteks välisministriga, sotsiaalministriga ja siseministriga ning samuti kohtusime erakondade juhtidega ning eh, välisasjade ja inimõiguste komisjoni liikmetega. ja kohtusime ka eh, Liibanoni relvajõudude ülemjuhatajaga. Ehm, lisaks sellele kohtusime ka mitmete vabaühendustega, kes põhimõtteliselt eh, tegelevad siis Süüriast tulevate pagulastega ja samuti eh, tegelevad siis valimisreformiga. kõigepealt eh, annaksin siis natuke üldist taustinfot ja üks asi, mida tahaksin rõhutada, on see, et oli üsna selge, et delegatsiooni õhkkond, nende kohtumiste õhkkond oli üsna avameelne ning äh, kõik äh, osapooled, kellega me olime kohtunud, äh, leidsid, et et on kujunemas sellise poli-, poli-, poliitilise stabiilsuse ja turvalisuse keskkond ja kõik osapooled, kõik tegid tõepoolest jõupingutusi eh, selleks, et Liibanonis saavutataks rahvuslik ühtsus. ning eh, selle kõige taga on loomulikult kriis Süürias, nagu te teate, Liibanoni võimud otsustasid eh, Äh, asutasid siis äh,, asutas seisukohale selles osas, mis Süürias toimub, sellepärast et riik ja erakonnad on lõh-, lõhestatud ja seega tehti kat-, katset ja minu arvates oli see katse väga edukas, säilitada riigi ühtsus ja suveräänsus. Äh, see oli kõigi jaoks kõige olulisem, niisiis nii palju taustast, nii palju poliitilisest kesk-, keskkonnast, mis Liibanonis praegu valitseb nüüd kõneleksin lühidalt äh, kahest asjast, äh, mida te mainisite oma sissejuhatavas sõnavõtus. me kõnelesime peamiselt äh, olukorrast Süürias ja sellest, kuidas Süürias toimuv Liibanoni mõjutab. nagu te teate, on Liibanon ainukene riik, mis on hoidnud piirid lahti, täiesti lahti pagulaste jaoks praegu seisab riik silmitsi olukorraga, kus äh, ligemale äh, kakssada kaheksakümmend tuhat pagulast on riigis. Äh, iga päev tuleb neid juurde kuskil kolm tuhat ning olukorraga on väga raske toime tulla, sellepärast puudus on mitte ainult füüsilistest ressurssidest, puudus on igasugustest ressurssidest selleks, et sellise humanitaarkriisiga toime tulla. ning äh, ei ole oodata, et see olukord muutuks järgmiste kuude või nädalate jooksul. niisiis, tegemist on tõesti olukorraga, kus äh, nii võimud kui ka vabaühendused, rahvusvahelised organisatsioonid, kes esindatud on, Äh, rõhutasid kõigil äh, kohtumistel, et tegemist on tõesti probleemiga, millega peab tegelema rahvusvaheline üldsus. me peame asjale lähenema väga äh, hoolikalt ja tõesti toetama pagulasi, sest et praegu on humanitaarabi osutamine väga keeruline ja peatuksin lühidalt ka valimisseadusel, minu arvates on oluline, et me saaksime seda asja arutada Äh, avameelselt äh, vastuste ja küsimuste vormis, aga mis puudutab valimisseadust, siis äh, arutasime ka seda teemat, sest esitatud on mitmeid ettepanekuid, teatavasti peaksid valimised toimuma juunikuus. niisiis esitatud on mitmeid ettepanekuid selle kohta, kuidas uus valimisseadus peaks välja nägema. parlament Äh, korralisi istungeid ei pea, aga on olemas allkomisjon, mis tegeleb siis valimisseaduse teemaga ja see komisjon tegutseb ning neil on mandaat siis selleks ajaks, kuni äh, töö on edukalt tehtud. Äh, kasut-, arutatakse siis kahte süsteemi, proportsionaalsusel põhinevat ja majoritaarset ning pärast seda, kui meie delegatsioon äh, siis Liibanonist juba ära tuli, hääletati selles erikomisjonis, kus siis äh, parlament, äh, kus siis hääletas siis enamuses selle poolt, et tuleks võtta kasutusele proportsionaalse enamuse süsteem. aga arutelud ei ole veel lõppenud Äh, teemaga on kaasas, käib kaasas palju pingeid, aga vähemalt esialgne hääletus oli selline ja eks näis, mis siis juhtub järgmiste kuude-nädalate jooksul ja vaatame, kas on siis võimalik või mitte korraldada valimised äh, nagu plaanitud juunis äh, lühidalt tahaksin peatuda veel mõningatel teistel teemadel, mida me Liibanonis olles arutasime nimelt naiste küsimus, naiste osalus poliitikas, naiste esindatus. see oli, see oli teema, mille me tõstatasime mitmetel kohtumistel ning samuti need teemad, mis on seotud kohtusüsteemiga ja sellega, et kohtusüsteem peaks olema poliitika, poliitikutest sõltumatu Äh, piirduksingi sellise üldise sissejuhatusega, minu arvates on oluline, et me saaksime siin asju arutada küsimuste-vastuste vormis, aitäh. aitäh, härra Kirillov, palun. aitäh. aitäh raportöörile äh, esitatud info eest. loomulikult on äh, üsna palju selliseid teemasid, mida tasuks tõstatada, näiteks äh, kohtunike probleem, naiste õigused, aga on üks teema, äh, mis on tõesti väga kuum teema ja ma tahaksin teada, kas te seda teemat oma külaskäigu ajal ka arutasite, nagu te teate, pärast möödunud suvel toimunud Burgoses toimunud sündmuseid. pärast seda, kui toimus siis eeluurimine, meie valitsus äh, koostöös siis äh, mitmete luureagentuuridega kogu maailmast leidis, et, et võib-olla Hezbollah on äh, selle terrorirünnakuga seotud Äh, nagu te teate, äh, äh, tegemist oli siis intsidendiga, kus bussis oli pomm ja paljud inimesed said surma. see intsident paneb Euroopa Liidu keerulisse olukorda, sellepärast et USA ja Iisrael on kinnitanud, et nad, neil on täiesti kindlad andmed selle kohta, et selle terroriteo taga oli Hezbollah. ning Äh, Euroopa Liit peaks Hezbollah panema seetõttu terroristlike organisatsioonide nimekirja, kas te seda teemat arutasite ja mis mulje teile jäi, sest nagu ma ütlesin, tegemist on üsna tõsise asjaga, keerulise asjaga ning arvestades praegust poliitilist olukorda nii Liibanonis kui Süürias, on see kõik tõesti väga keeruline, aga me peame seda teemat käsitlema äh, nii siin komisjonis kui ka mujal. aitäh! härra Marju David. Thank you very much, sir uh,. We are discuss-. aitäh. me arutame siin Liibanoni olukorda ja ma ei tea, härra esimees, kas teil oli enne hääletust võimalik teatada, et meil on siin täna ka äh, külalised äh, Pärsia lahe nõukogu äh, ja jah, ma ütlesin seda, ütleb esimees. niisiis, kõigepealt ma tahaksin tänada Marisat selle eest, et ta seda delegatsiooni külaskäiku juhatas mulle tundub, et see ülevaade, mis ma sain nii proua Mattiaselt kui ka teistelt, äh, oli äärmiselt positiivne. loomulikult äh, teeb meile Liibanoni puhul üsna palju muret, näiteks kas või see olukord, et võimud äh, ei suuda toime tulla pagulastega, kes Süüriast tulevad. erinevalt siis teistest piirkonna riikidest, äh, Liibanoni võimud ei tahtnud äh, neid inimesi kohelda kui poliitilisi pagulasi või kui sõjapagulasi ja seetõttu on nende vastuvõtmine jäänud äh, just nimelt sugulaste sõprade õlule ja see on tõesti väga suur koorem ja ma arvan, et võib-olla Euroopa Liit peaks siin aitama ka midagi ära teha Äh, aitama kuidagi seda olukorda leevendada. meie kolleeg juhtis tähelepanu jällegi just nimelt ühele teemale, mida tuleks arutada. me tõesti peaksime paluma, et parunes Ashton tuleks siia ja räägiks meile, milline on Euroopa Liidu seisukoht selles küsimuses sellepärast et seda teemat on välisasjade, äh, välisministrite tasandil arutatud juba korduvalt. ning minu enda seisukoht on selline, et äh, et seisukohale asuda on tegelikult väga raske. Äh, kõik viitab küll Hezbollah'le, aga aga me peame arvestama sellega, et Hezbollah on esitatud valitsuskoalitsioonis, millega meil on sõbralikud ja demokraatlikud suhted. nii et, et meie reaktsioon peab olema hästi läbimõeldud, läbi arutatud ning mina igatahes ootaksin küll iga, igati arutelu sellel teemal, et me saaksime oma seisukoha lõpuks välja kujundada minu arvates on pisut imelik, et ühe Euroopa poliitilise erakonna juht äh, leiab äh, tunnustamist Hezbollah internetilehel. aga küllap me räägime sellest hiljem. teiseks, äh, veel üks asi, millele Marisa juba tähelepanu juhtis, tulevane valimisseadus nagu te teate, eh, siis sõltumatult sellest süsteemist, mida tulevikus hakatakse kasutama, kas see on majoritaarne või proportsionaalne süsteem, Liibanoni põhiseadus eh, näeb ette, et õiguse presidenti Äh, õigus saada presidendi ametikohale või peaministri ametikohale või parlamendi äh, esikohale sõltub sellest, millisesse usulahku inimene kuulub ja ja demograafiline olukord on muutunud ja riigis on seetõttu ka suured pinged sellepärast, et demograafiline olukord sellest ajast saadik, kui põhiseadus vastu võeti, on väga põhjalikult muutunud ning ühed asjad on need demokraatlikud põhimõtted, mida me hindame ja ja teine asi on see, mis siis põhiseadusesse kirja on pandud. ning seetõttu ma leian, et tegemist on veel ühe teemaga, mis aja jooksul on lihtsalt ära unustatud. ma arvan, et rahvusvaheline üldsus on selle teema ära unustanud, nimelt see, nimelt koostöö eh, Liibanoni võimude ja siis Liibanoni rahvusvahelise erikohtu vahel. nii et, et ma arvan, et eh, on terve rida probleeme, mille suhtes me peaksime olema tähelepanelikud. aitäh. proua de Kaiser järgmisena. aitäh, eh, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada äh, Äh, äh, vabandada Marisa Matjase ees, et ma ei olnud kohal sel ajal, kui ta oma sissejuhatava sõnavõtu tegi. ma tead, ma oletasin, et see asi algab pool viis. Äh, mul on mõned lühikesed küsimused. kõigepealt Marisa seda võib-olla selgitas oma sissejuhatavas sõnavõtus ma tahaksin rääkida sellest hääletusest, mis toimus valimisseaduse osas. mina tahaksin lihtsalt teada, kas antud hetkel ka, on liibanonlased arvestanud ka äh, nende soovitustega, mida andis näiteks neile härra Salafranca. Äh, kas nad on kaalunud, et äh, kuidas see üks või teine süsteem olukorda mõjutab, arvestades valijaskonna suurust ja nõnda edasi ma tean, et, et Euroopa Liit on äh, siin andnud äh, teatud soovitused ja tahaksin teada, kas neid äh, soovitusi on arvestatud. teiseks, kui need valimised aset leiavad ja tegemist on tõesti praegu, praegu väga sellise keerulise olukorraga, Süürias on käimas sõda, mis ei ole leidnud veel lahendust ning ja osa, pool Liibanonist ju toetab ähm, seda, et, et selles Süüria konfliktis toetatakse al-Assadi ja nagu me teame, on tõsine ka pagulaste olukord. Äh, väga palju on süü-, praegu suurem osa süürlasi on juba Süüriast väljas, Liibanonis ja mujal. Äh, äh, see olukord muutub pidevalt toimus kokkupõrge ühes Liibanoni põhjaosas asuvas linnas sellel nädalavahetusel, nii et, et olukord on tõesti väga keeruline, milles need valimised peavad toimuma. ja mis puudutab seda Hezbollah küsimust, see on jah küsimus, mis huvitab meid tõesti kõiki ja me sooviksime ka, et see Äh, rahvusvaheline kriminaalkohus saaks tegutseda. ma, ma ei tea, ma ei tea, kas siin on praegu võimalik üleüldse Hezbollah'd panna terroristlike organisatsioonide nimekirja. Äh, tegemist on äär-, äärmiselt plahvatusostliku regu-, regiooniga äh, ja võib-olla Äh, võib-olla äh, äh, võiks, peaks valitsus rohkem üritama iseseisvalt tegutseda Süüriast sõltumatult. niisiis, ma tahaksin teada, mida te arvate, mis sellises keerulises olukorras üldse võimalik on ja kas Euroopa Liidu soovitustega uue valimisseaduse koostamisel on arvestatud või üleüldse mitte, aitäh! aitäh, härra Tänok, palun. aitäh, esimees, ma arvan, et äh, minu küsimus puudutaks samuti Hezbollah'd. Äh, äh, kas meil on olemas mingi Äh, poliitika, kuidas suhtuda Hezbollah ridadest parlamendisaadikutega. me siin Euroopas oleme teinud vahet nii-öelda Hezbollah sõjalise tiiva ja teise sellise tsiviiltiiva vahel. üks pool on keelatud ja teisel lubataks siis äh, saada raha ja nõnda edasi arvestades äh, seda terroriakti, mis toimus Bulgaarias, tahaksin endiselt teada, miks kogu see organisatsioon ei ole ära keelatud. Äh, sellepärast et äh, on selge, et see organisatsioon on, see terroriorganisatsioon on seotud süütute Iisraeli turistide tapmisega. ja veel üks küsimus. kas te arutasite ka Süüriat ja seda, äh, mida poliitikud Liibanonis arvavad, mis saab siis, kui Bashar al-Assadi režiim kokku variseb? Eh, Süüria on alati Liibanoni pidanud oma kaotatud provintsiks, nad eh, eh, ja mm, kuidas kujunevad suhted Beiruti ja Damaskuse vahel pärast seda, kui Assadi režiim kokku variseb. aitäh ja nüüd härra Pöötering, kes on Lähis-Ida rühma juht. jah, suur tänu, härra esimees. paar nädalat tagasi käisin ma Liibanonis ja minu hinnangute kohaselt on Liibanon väga paljude erinevate äh, probleemide kogumiks äh, Lähis-Idas. minu esimene märkus puudutab seda, mida ütles härra Kirillov ükskõik, mida me teeme või kuidas me reageerime erinevate gruppide tegevuse osas, me peame tegutsema lähtudes sellest, mis on tõde ja kui meie USA sõpradel või ka iisraellastel on tõendeid selle kohta, et Hezbollah on tapnud iisraellasi, siis me peame selle informatsiooni saama. ja kui tõesti oli nii, et Hezbollah on nende tegude taga, siis peavad nendel tegudel olema ka tagajärjed Hezbollah on kogu rahuprotsessi jaoks väga tähtis, on ka Liibanoni sisemise stabiilsuse jaoks tähtis, aga samamoodi ka algava rahuprotsessi jaoks Iisraeliga. ja me teame, et neil on ka tihedad suhted Süüria ja Iraaniga, kuigi ka seal on asjad väga segased. kuid kõige tähtsamaks peab jääma tõde ning sellepärast tuleb väga selgelt välja uurida, eh, kes Bulgaarias iisraellased tappisid see on meie huvides, samamoodi nagu ka Bulgaaria huvides, sest see tegu toimus Bulgaarias Euroopa Liidu territooriumil ja seetõttu on tegemist küsimusega, mis meie jaoks on esmatähtis. minu teine märkus tänan Mariassa Matiast, et ta mainis põgenike probleemi. me peame tegema kõik selleks, et Liibanon, mis niigi on äh, nii ebastabiilne, saab äh, põgenike osas kogu meie abi. Marju Taavit mainis ju ka, et paljud põgenikud äh, leiavad ulualust sõprade, tuttavate, sugulaste juures. see on suures koormaks, aga see ei kehti kõigi jaoks, kõigi kohta. ja kui me soovime, et poliitiline olukord ei muutuks plahvatusohtlikuks Liibanonis ja me teame, et teatud piirkondades äh, eriti just äh, Liibanoni edelaosas on tegemist olukorraga, mis meenutab püssirohutünni ja seetõttu peame me tegema kõik endast oleneva selleks, et Liibanoni aidata. ma olen äh, kohtunud ka väga paljude kristliku kogukonna esindajatega ja ma olen näinud, et arvamused on erinevad. mõned toetavad Süüriat nagu näiteks Ahun, teised on väga kriitilised Süüria osas, nii et olukord ei ole üldse mitte selge. ning me peame kõik tegema selleks ja see on minu soovitus Euroopa Liidu jaoks ja ka Euroopa Parlamendi jaoks, et me peame tõesti jääma ühendusse nende inimestega ja nagu näiteks kunagine äh, peaminister Senora, kes minu arvates on tõesti kõige usaldusväärsem, äh, kes oma ametist küll loobus, aga ta on äh, moslem, rahu eest võitleja, tõesti saab seal tasakaalu eest võidelda. nii et me tõesti peaksime selliste inimestega jääma ühendusse. aitäh, härra Salafranco, palun. Eh, suur tänu, härra esimees. nagu proua de Kaiser juba ütles, ähm, valimised Liibanonis toimuvad väga raskel ajahetkel, eriti kui me mõtleme konflikti peale Süüriaga. viimased kaks valimisvaatluslähetust Liibanoni Need olid erakorralised pärast seda, kui peaminister Hariri mõrvati ja pärast kolmekümmend aastat äh, viidi riigist välja ka Süüria sõjaväeüksused. ei olnud näiteks mitte valimissedeleid, mida oli võimalik valimisurni lasta, vaid igaüks lihtsalt kirjutas paberilehe peale, keda ta valida soovib. toona nägid valimised välja niimoodi viimane kord, kui mina kohal käisin, oli näha poliiti-, oli näha positiivseid muutusi, siseminister viis ühise laua taha usukogukondade esindajad ja ka armee esindajad. me teame, et Liibanon on äh, religioonide jaotuse tõttu väga eriline riik, seal on šiiidid, sunniidid ja just selle religioosse kogu, religioossete kogukondade pärast on see valimissüsteem seal nii eriline ja nagu härra Põtering ütles, seepärast me peame seda riiki vaatama teistmoodi. proua de Kaiser ütles, et me peaksime põhjalikult rääkima sellest, kuidas valitsus ja parlamendijõud valimisvaatlejate soovitusi rakendasid selleks, et valimisseadust Liibanonis parandada. selles valimisseaduses on suuri lünkasid, mis on osaliselt seotud ka selle riigi eripäraga. võib-olla oleks meil võimalik oma komisjonis koordinaatorite ja valimisvaatlejatega rääkida sellest, kui palju valimisvaatlejate soovitustest on ellu rakendatud. tegemist on ettepanekute ja soovitustega, mida me Liibanonile tegime. mõned äh, USA kongressi saadikud on öelnud, et äh, äkki tuleks kaasata ka Hezbollah sellesse protsessi. Hezbollah on relvastatud organisatsioon, aga samal ajal ka poliitiline erakond ja enne, kui me hakkame siin otsuseid vastu võtma, ei tohiks me ära unustada seda, et see ei sõltu mitte meist, äh, vaid nõukogust ja härra Pöttering ütles juba täpselt, millest me siin räägime. ja peale selle tuleks äh, ka kohtu ette tuua kõik, kes on kuritegudesse kaasatud. Hezbollah on poliitiline erakond, nad valivad oma saadikud äh, menetluse järgi, mis on paika pandud valimisseaduses ja sellised otsused võivad praegu saavutatud tasakaalu Liibanonis ohustada seepärast äh, tuleks meil tõesti mitu korda järele mõelda, enne kui me hakkame sekkuma. härra esimees, mina leian, et valimisseadusest kinnipidamine on tähtis. kui koalitsioon moodustab valitsuse, siis on ta saanud mandaadi riiki valitseda ja me peaksime olema väga ettevaatlikud me peaksime kõigepealt olukorda poliitiliselt analüüsima ja ma olen nõus proua de Kaiseriga. mul ei olnud kahjuks võimalik kogu aeg siin kohapeal olla ja ma ei saanud kahjuks äh, kõike kuulda, mida öeldi, kuid meil tuleb vaadata, kuidas praegu kehtiv valimisseadus aitab äh, saavutada tasakaalu, mis on vajalik, eriti kui me mõtleme selle riigi eripärale. suur tänu! Thank you very much. Mrs. <clears throat> Uh, suur tänu, proua Mattias, palun. One to comment, please. Obrigada, senhor presidente. Eu agora volto para o português. Suur tänu. Räägin edasi portugali keeles, ütleb kõneleja. Ja tänab kolleege küsimuste esimetamise eest suur tänu teile kommentaaride eest, ma ei hakka kommentaare kommenteerima sest ma olen ka paljudega nende hulgast nõus. aga küsimuste osas äh, tahaksin küll vastata. kõigepealt, mis puudutab Burgases Bulgaarias toimunud, siis äh, selle kohta väga otseselt kolleegid küsisid. tõesti, arutelud toimusid äh, poliitiliste äh, juhtidega ja ka Liibanoni ametivõimudega. ja nendel küs-, nendel, sellel arutelul oli võimalik äh, neid küsimusi arutada. ja selle kohta tahaksin teha kaks märkust. esiteks, äh, sel ajal, kui meie delegatsioon väisas riiki, näis, et president on Bulgaaria ametivõimudega koostööks avatud ja äh, mõte oli selles, et äh, rünnakute eest vastutuse tuleks, vastutus äh, tuleks, lasub nende rünnakute korraldajatel ja seda peab uurima. loomulikult kõiksugused kohtuprotsessid, kui need toimuvad, peavad olema läbipaistvad ja nii, nagu härra Salafranca ütles, peaksime me olema väga ettevaatlikud äh, sellise info kogumisel. Liibanoni ametivõimude otsene reaktsioon oli igatahes selline, et äh, peaminister oli nõus, et äh, uurimistegevuses tuleb osaleda ning loomulikult ütles ta ka, et ligipääs kõikidele dokumentidele on tagatud. meil on vaja igal juhul seda võimalust kasutada ja mitte lihtsalt uurida edasi parteijuhtidega äh, peetud läbirääkimistel hoolimata sellest, äh, kas äh, nad mahuvad traditsioonilisse poliitilisse raamistikku või nende puhul, kes, kes ei ole traditsioonilise struktuuriga seotud, me peame olema nende suhtes ettevaatlikud, ma ei ütle, et nad püüdsid lihtsalt kalevi alla panna need kuriteod, ei. aga ettevaatlikkuseks on põhjust. on mõningad poliitilised parteid, kes on Hezbollah vastased, aga isegi nemad kutsuvad üles äh, ettevaatlikkusele. me peaksime vältima igasuguseid äh, eksesse, arvestades äh, Liibanoni tänast olukorda. Need parteid hoidsid meid, distantsi meiega, sellepärast et nad ei tahtnud, et me sekkume tänasesse olukorda. üks küsimus seoses Hezbollaga on loomulikult nende poolt läbi viidud kuriteod, aga teiselt poolt uurimistegevus meie komisjonis ilmselt on vajalik neid arutelusid pidada. ja tõepoolest, miks mitte korraldada detailne arutelu, minu arust on see hea mõte. aga kõik poliitilised eh, juhid tõstatasid selle küsimuse ja Euroopa Liidu esindajad Liibanoni delegatsioonis täpselt äh, samamoodi ütlesid, et me peaksime olema ettevaatlikud äh, ühenduste loomisel, nii et me ei tekita liigseid probleeme selles kontekstis. eriti, mis puudutab Bulgaarias juhtunu uurimist. nagu te aru saate, siis äh, Euroopa Parlamendi delegatsioon ei võtnud äh, mingisugust konkreetset positsiooni selle kohta vastu. me kuulasime ära erinevate poliitiliste jõudude ja parteijuhtide vaated, aga me ei võtnud vastu ühist positsiooni, sellepärast et Euroopa Parlamendis on vaja seda arutada. Äh, minu enda ja Ma-, Mario arvamused on ka siin kõvasti täna välja öeldud, aga ühtset positsiooni me sellegipoolest ei võtnud poliitilised liidrid palusid, et me ei lisaks kiireloomuliselt Hezbollat terroristlike rühmituste nimekirja. Nad tahtsid, et me oleksime väga ettevaatlikud, kui me seda kaalume, sellepärast et tulemused võiksid olla dramaatilised ja võiksid õõnestada meie suhteid aga loomulikult äh, meie võetud meetmed peavad olema usaldusväärsed ning koostöö peab olema olemas äh, selleks, et äh, süüdlased kohtu ette tuua. mis puudutab härra Salafranca ja Veroniki küsimust selles osas, kas Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni soovitusi on arvesse võetud või mitte nii nagu härra Salafranca ise ütles, tegemist on ju ainult soovitustega, seda riigis ka niimoodi nähakse, aga mitmel juhul neid äh, soovitusi mainiti. ma saan aru, et Liibanoni ametivõimudel on valmisolek Euroopa Liidu ja, ja institutsioonidega koostööd teha, sealhulgas parlamendiga koostööd teha. Nad viitasid samuti ka sellele, et valimisteks valmistumisel ütlesid äh, mitmed ametivõimud seda, et äh, nad äh, näeksid väga hea meelega valimisvaatlusmissiooni ka Euroopa Liidu suunalt, nii et nad tahavad meiega koostööd teha, aga igal juhul peame me tegema siin vahet omaenda soovituste vahel, mida me oleme mitmetele delegatsioonidele ka kirjalikult avaldanud ning selle vahel, kuidas me valimisseadust kui sellist tõlgendame nii et äh, nende häält, kes ka Liibanoni pealt, poolt äh, äh, sõna võtavad, me peame kuulda võtma ning äh, loomulikult äh, vabadus on ju Liibanoni enda ametivõimudel öelda, millised seadused nende valimiskorraldust määravad. meie koostöösuhe tundub olevat väga mm, headel alustel, ma ütleksin, me oleme jõudnud äh, positiivsele alusele oma, omas koostöös ja Liibanoni ametivõimude poolt on ka päris palju koostöövalmidust näha. tulles nüüd äh, olukorra juurde Süürias, siis väga selgelt olukorra Süürias mõjutab väga selgelt olukorda Liibanonis, kui ametivõimude poolt äh, rahvusliku ühtsuse ja suveräänsuse hoidmise püüdlused kattuvad, siis äh, püütakse vältida äh, tänaseid konflikte opositsioonirühmituste vahel. üks kolleegidest viitaski juba katoliiklastest vähemuste erisustesse. aga Liibanoni ühiskonnas on tegelikult lahknevusi väga paljudes äh, küsimustes, näiteks ka Assaadi režiimi puhul on nii toetajaid kui vastaseid, aga samas on ka olukordi, kus äh, mõningad inimesed on kas lihtsalt kriitilised Süüria režiimi suhtes või täiesti otseselt selle vastu me peame ka aru saama Liibanoni ametivõimude positsioonist ja peame tunnustama seda, et nad püüavad praegu rahvuslikku ühtsust ja suveräänsust äh, alal hoida. Äh, me peame samas tegema kõik selleks, et äh, Liibanoni arengut toetada. ametivõimud kohapeal peavad viima läbi korralikud valimised ning erinevad parteid on täna valmis äh, Äh, nende valimiste korraldamiseks, olgugi et nad on otseselt üksteise vastu kohati, nagu öeldud. ja erinevad ühiskonnagrupid on küll killustunud, aga nad püüavad äh, tuua oma eriarvamused äh, ühe ühise nimetaja alla ja ma arvan, et me peame igal juhul neid toetama selles ja nüüd äh, tahaksin rääkida veel pagulastest. Ähm, Mario juba laiendas minu algset väljaütlemist, aga Mario David ütles ju, et me räägime pagulastest, äh, keda praegu kohalikud kogu-, kogukonnad ja kohalikud perekonnad toetavad ja, ja keda need inimesed on võtnud enda juurde elama, aga pagulaste olukord on muidugi väga terav ja teravneb ilmselt veelgi me teame praegu, et uute pagulaslaagrite loomiseks, loomisel on suur vastupanu, eriti just Palestiina pagulaste laagrite jaoks. mitmed pered koha peal on ju väga raskes olukorras, aga sellegipoolest võtavad nad enda juurde põgenikke, et neid toetada. ÜRO ametivõimud on kutsunud ka üles, et Euroopa Liit kui peamine abiandja aitaks äh, pagulasi. Nad äh, paluvad, et Euroopa Liit äh, tõhustaks oma tegevust, kui see on võimalik, sellepärast et vastasel juhul on täiesti võimatu selle probleemi väljakutsetega tegeleda. ühest küljest Liibanoni pagulaste arv kasvab, nende olukord teravneb ning see viib omakorda pingeteni Liibanoni ühiskonnas endas ning kuna puudub äh, tõhus abi rahvusvaheliselt kogukonnalt kui selliselt, äh, siis äh, ja ka Euroopa Liidu suunalt, siis need olud aina teravnevad. märkustesse ma ei lasku, nagu ma ütlesin, piirdun küsimustega ja vastan viimasele küsimusele. tahan öelda väga selgelt, et meie delegatsioon peaks nägema väga selgelt, et Euroopa Liidu ja Liibanoni suhted on muutunud viimastel aastatel tugevamaks, äh, suhteid on konsolideerinud ning praegu on jagatud usaldustunne äh, valitsevaks Euroopa Liidu ja Liibanoni delegatsiooni vahel. Äh, delegatsiooni tuleb tunnustada meie poolt. nii et nagu ma ütlesin, usalduslikud suhted on aina tugevamad me peame koostööd jätkama ning ma arvan, et meie ülesandeks jääb siin kohal just meie delegatsiooni visiidi järgselt hoida pagulaste küsimusel silm peal, me peame nende probleemidele lahendused leidma, aga on ka teisi teemasid, mida arutada. nii nagu tänasel pärastlõunal äh, kommentaaride valguses ka näha võib. eriti just sündmused Bulgaarias, need küsimused tuleb tõstatada alati, kui delegatsioonid äh, siin sõna võtavad. okei okay,, thank you very much. suur tänu, ütleb härra esimees. ja nüüd viie minuti jooksul kuulame me kinnise viie minuti pärast toimub kinnine koosolek äh, ja see on arvamuste vahetus hiljuti ametisse nimetatud Euroopa Liidu Maroko delegatsiooni juhi Rupert Joiga ja kuna tegemist on kinnise koosolekuga, siis kutsutud isikud äh, jäävad äh, saali ja teistel palun lahkuda ja alustame siis, kui härra Joy on kohale jõudnud. Chairman, just as a matter of interest härra esimees, äh, tahaksin küsida, mida tähendab siis kinnine koosolek, kas keegi üldse lahkub saalist või või kes on siis need isikud, keda lubatakse siia saali ja keda mitte? küsib härra Van Orden. härra esimees ütleb, et eh, parlamendiliikmed on lubatud siia